El presidente. ma eh, kuulutan Euroopa Parlamendi eh, istungi avatuks, mis katkestati viiendal aprillil kaks tuhat seitseteist. kallid kolleegid, homme tähistatakse rahvusvahelist eh, tüdrukute ja tehnoloogia päeva. tegemist on algatusega, mille eesmärgiks on tuua noori tüdrukuid